ja me räägime siis kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvest, esimesest jaost parlamendist ning esimesena saab neljaks minutiks sõna raportöör, kelleks on härra Depree, palun uh,. lugupeetud president, lugupeetud kolleegid. mis puudutab Euroopa Parlamendi tulusid ja kulusid aastal kaks tuhat kuusteist, on eelarvekomisjon algusest peale rääkinud sellest, et meil on vaja arvestada üldist eelarve konteksti Euroopas ja liikmesriikides ning seetõttu oleme välja töötanud sellise kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve äh, projekti, mis on, mis vastab reaalsusele ja milles ei ole ette nähtud väga suurt äh, suurenemist. Euroopa Parlament aastal kaks tuhat kuusteist äh, kulutab umbes kakskümmend protsenti Euroopa Liidu halduskuludest. teiseks ei tohiks jooksevkulud äh, kasvada võrreldes aastaga kaks tuhat viisteist rohkem kui üks koma kuus protsenti. võttes arvesse terroristi, terroristlikke rünnakuid viimasel kuul ning üldist terrorismi ohtu Euroopas oleme ette näinud erakorralised kulud äh, just nimelt julgeoleku suurendamiseks ehk siis äh, üldeelarve kasvaks üks koma kuus protsenti ning äh, erakorralisteks kuludeks on ette nähtud viisteist miljonit eurot, mille abil äh, tugevdatakse Brüsseli ametihoonete turvalisust, seda siis Euroopa Parlamendi hoonete puhul, ja lisaks nähakse ette eraldis nendest viieteistkümnest miljonist eurost ka küberjulgeoleku suurendamiseks Euroopa Parlamendis. ja see on vajalik ja ühtlasi ka kiireloomuline meede kui me vaatame üldkulusid, siis eriti oluliseks peame kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta tegevkulusid ja soovime keskenduda ühele prioriteedile, ehk siis äh, tugevdada finantsvahendite äh, kasutamist äh, just nimelt parlamendi põhilises töös, õigusloomelises töös sest Lissaboni leping andis Euroopa Parlamendile uued äh, volitused ning Euroopa Parlament on nüüd äh, kaasseadusandjaks paljudes küsimustes ja see on niivõrd oluline küsimus, et Euroopa Parlamendi komisjonil peavad, peab olema vajalik äh, personal, et suuta kõiki neid delegeeritud akte ja rakendusakte vajalikul moel ähm, ähm arutada, sest need aktid on seotud otseselt meie õigusloomelise, õigusloomelise tööga. ning seetõttu peame me tugevdama vastavate komisjonide personalipoliitikat, et need komisjonid saaksid vastu võtta delegeeritud akte ja rakendusakte ning täita oma õigusloomelisi ülesandeid. teiseks on oleme teinud juhatusele ettepaneku vastu võtta uus määrus, mille abil parandada tasakaalu parlamendiliikmete assistentide vahel, registreeritud assistentide ja kohalike assistentide vahel, sest registreeritud assistendid on Euroopa Parlamendile väga olulised, nad saaksid tõhusalt, et parlament saaks tõhusalt teha õigusloomelist tööd ja teostada kontrolli järelevalve, kontrolli ja järelevalve äh, pädevust ja kolmandaks äh, tähtsaks küsimuseks on see, et teatud äh, poliitilised äh, fraktsioonid on avaldanud soovi saada uusi ametikohti sekretäriaati. tegemist on siis hoopis uue üld, üldhuvi kulutusega, mida ei saa ka pidada vajalikuks, kuigi pooldajad ütlevad, et juba aastal kaks tuhat üksteist äh, sellest räägiti ja et seetõttu tuleks, äh, äh, tuleks meil registreeritud assistentide arvu suurendada. eelarvekomisjon arutas seda ja tegi väga konkreetse selge ettepaneku. selleks, et seda eesmärki täita, peab juhatus suurendama just nimelt siis registreeritud assistentide arvu ja paremini kontrollima seda, kui palju on kohalikke assistente ning seda tasakaalu paremini kohandama. neljandaks vajalikuks meetmeks on see, et me peame vaatama ka parlamendi teisi funktsioone, selle pär-, ja seda, millise kvaliteediga parlament töötab. ehk siis tähtis ei ole mitte ainult see, mida tehakse, vaid ka kuidas tehakse ning seetõttu on eelarvekomisjon äh, palunud esimeeste konverentsil äh, luua uue korra kodukorra kirjalike küsimuste kohta, et neid küsimusi esitataks vähem, nii et, äh, nii et ei oleks enam olukorda, kus tegelikult neile küsimustele ei ole võimalik rahuldaval moel vastata. ning juhatus ja eelarvekomisjon jõudsid lõpuks ka kokkuleppele Äh, kasutada neid küsimusi vähem, mis vähendaks halduskoormust ja vähendaks äh, ka seda summat, mis äh, just nimelt nende küsimuste puhul parlament peab kulutama ning sellega ma lõpetan. suur tänu, tänan veel küll kõiki fraktsioone, tänan ka sekretäriaati, tänan eelarvekomisjoni ja tänan kõikide poliitiliste fraktsioonide esindajaid, kes minuga koos töötasid, suur tänu! suur tänu ka teile, härra raportöör, äh, härra Debre, selle väga põhjaliku ähm, sissejuhatuse eest. nüüd kuulame ära poliitilised fraktsioonid ning esimesena saab sõna PPE nimel kaheks minutiks härra Rüübik. Äh, aitäh, härra president, ka mina tänan raportöör Debreed. me oleme mitmeid tundi üksteisega läbi rääkinud, läbirääkimised olid äh, päris karmid ja tulemus on korralik. ma arvan, et me peame vaatama, kas me saame nüüd läbirääkimiste tulemused ka sisse viia ja siin tuleb meil tõesti teha koostööd valitsusjuhtide ja riigipeadega. me teame, et Euroopa Liidu eelarvet tuleb igal aastal nelja protsendi võrra vähendada, igal aastal üks protsenti ametikohtadest ära kaotada ja sellepärast on täiesti selge, et Euroopa Liidu üldeelarve puhul kuus protsenti peaks minema administratsioonile ja sellest kuuest protsendist äh, saab parlament maksimaalselt kakskümmend protsenti, sellel aastal me jäime isegi allapoole seda protsendimäära ja suur tänu raportöörile, sest kui me mõtleme praegusele olukorrale, siis tõesti meil on vaja kärpida mis puudutab erinevate vahendite kohandamist ja üldkuluhüvitist, see ülempiirmäär, mille üle me oleme kogu aeg rääkinud, jah mul on väga hea meel, et erinevatel fraktsioonidel on erinevad arvamused, aga meie leiame, et me parlamendiliikmed peaksid ise otsustama, kellel on vähem assistente, praktikante, kellel on vähem abilisi vaja, siis on see tõesti jaoks maksumaksja, maksumaksja jaoks hea, on väga hea tõesti, kui igaüks üritab võimalikult vähe vahendeid kasutada, aga teiselt poolt on meil teisi saadikuid, kellel on väga suur töökoormus ja kes soovivad väga tõhusaid töötajaid ja nende jaoks on väga tähtis, et oleks võimalik kasutada seda piirmäära ja väga tähtis on tõesti, et neid teenuseid on võimalik kasutada ainult siis, kui selleks taotluseks esitatakse ja peale selle läbipaistvuse kõrval ka andmekaitse on väga tähtis, mõlemast põhimõttest peame me kinni pidama ja vabadel parlamendiliikmetel on kõigil ka vaja võtta vastutus oma äh, kulude eest ja seda ei peaks küll administratsiooni kallale lükkama. aitäh, härra Rüübich ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna Vladimir Manka, palun poolteist minutit. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia suur tänu, lugupeetud äh, kolleegid. me võitleme koos suurema majanduskasvu, suurema hulga töökohtade ja parema elukvaliteedi nimel, aga mõnikord äh, püstitame omaenda teele ka ise tõkkeid üks näide sellest on see, et saadikud saadavad kogu aeg kirjalikke küsimusi komisjonile ja rohkem esitatakse ka suulisi küsimusi. tuhat seitsesada suulist või kirjalikku küsimust äh, igas, äh, igal kuul ja igal kuul tuleb seetõttu maksta ka miljoneid euroseid, eurosid selle eest, et neile küsimustele ka vastataks. mõned inimesed ei jää vastusega nagunii rahule ja komisjon tihti ka alahindab küsijat ja tegelikult ei vasta kõige ausamal moel küsimustele. võib-olla nad mõtlevad, et nagunii tuleb eh, veel üks küsimus ja veel üks küsimus ja nad ei eh, võta neid küsimusi tõsiselt. me oleme seetõttu oma komisjonis seda probleemi ka eh, käsitlenud ning kõikide fraktsioonide esindajad rääkisid kaasa saadikute tegevust ei hinnata ju nagunii kirjalike küsimuste arvu järgi ning seetõttu esitatakse neid küsimusi edaspidi vähem, see vähendab halduskoormust ja vähendab ka kulusid. aga teisest küljest eh, tekib rohkem võimalusi töötajatel ja parlamendisaadikutel tegeleda tõeliste probleemidega eelarvekomisjon leidis pärast pikki arutelusid kompromissi, aga nüüd on meil äh, siin hoopis teistsugune kompromisstekst, äh, kus püütakse ikkagi kaasa minna esialgse ettepanekuga. palun hääletage eelarvekomisjoni ettepaneku poolt, kui te tahate, et me tõesti mingi tulemuse saavutaksime. ma tänan teid ja loodan koostööle. aitäh ja nüüd üheks minutiks saab ECR fraktsiooni nimel sõna Anders Virtisen, palun. suur tänu, kõigepealt tahaksin ma tänada raportööri tehtud töö eest. ma arvan, et kõige suurem äh, Äh, asi, mille eest tänulikud olla, on see, et raportöör oli vastu eelarve järsule suurenemisele. eelarvekomisjon härra Debre juhtimisel tegi head tööd ja me oleme tõesti seisukohal, et oleks võinud minna ka palju halvemini. kuigi me ei saa soovitada parlamendi eelarve ettepaneku heakskiitmist, on ainsaks põhjuseks ikkagi see, et praegu on Euroopas endiselt majanduskriis, kõik liikmesriigid on olnud sunnitud vähendama oma eelarveid ja seetõttu ei pea ma õigeks seda, et Euroopa Parlament oma eelarvet suurendaks, isegi juhul, kui see suurendus ei olegi väga suur. ma ei saa aru, miks tuleks äh, suurendada päevarahasid või hüvitisi või võtta tööle uusi inimesi, see saadab avalikkusele vale signaali, ma ei saa sellega nõustuda. aitäh! nüüd kuue NGL fraktsiooni nimel saab pooleteiseks minutiks sõna Yunus Omarji. suur tänu, ma sooviksin soojalt õnnitleda meie raportööri selle töö kvaliteedi eest. ma soovin teda õnnitleda veelgi enam, see töö, mida ta tegi, ei olnud lihtne, sellepärast et me pidime äh, tegema, leidma kümme miljonit sääste ja see tege-, töö oli äh, nii keeruline, et arutelude käigus äh, oli meil väga palju ootamatusi ja ja seega oli meil võima- näha ettenägematuid tulemusi ja nagu raportöör ütles, suutsime lõpuks saavutada konsensuse me räägime siinkohal sekretäriaadi äh, kulude suuretamist, me räägime äh, kinnisvaraarendusest, äh, saadikute kontoripindade parendamisest ja me peame endalt küsima, kas kõik need suurendused, kas need on tõsiseltvõetavad, arvestades äh, Äh, seda olukorda, kus meie kodanikud on äh, üha raskemas olukorras, kes peavad äh, ennast ohverdama ja kes soovivad, et me näitaksime neile eeskuju ja, ja meie seda praegusel kujul siin üles ei näita. suur tänu ja nüüd saab Roheliste fraktsiooni nimel härra Indrek Tarand, palun, üks minut. Eh, danke, Herr President, kolleeg suur tänu, head kolleegid, kõigepealt sooviksin õnnitleda raportööri härra Dupreed äh, väga äh, süstemaatilise töö eest ja selle eest, et piirata, seista eelarve tõusu piiramise eest tal on õnnestunud äh, julgelt seilata selle laevaga tormistel veedel suur tänu härra Depre selle tehtud töö eest, aga ükski raportöör ei saa meeldida kõikidele fraktsioonidele, seega Roheliste nimel kolm seisukohta, kõigepealt äh, Kaadi hoone meie arvates vajaks äh, laenuga rahastamist, arvestades madalaimaid äh, intressimääre ajaloo jooksul, teiseks sekretäriaari kuluhüvitiste suurendamine praeguses majandusolukorras ei ole vastuvõetav, kolmandaks IT-kulutuste suurendamine ja küberjulgeoleku suurendamisega liigume saja viiekümne miljonini. projektid on, on kulukad, nagu iPadide ostumine. me oleme härra Gatesi juba sponsoreerinud, miks nüüd veel Apple'it sponsoreerida? me võiksime kasutada rohkem avatud tarkvara ja me saaksime teha palju enam. härra president, see on väga tähtis, ma räägin siin rahast, nii et kümme sekundit mulle veel. aga lõpetuseks veel, mina tunnen suuremat ohtu alamakstud parlamendi assistentide poolt kui terroristide poolt ja minu arvates võiksime me kvaliteetsete, kvalifitseeritud assistentidega palju rohkem võita raha on oluline, sama oluline on ka aeg, paljud ütlevad, et aeg on raha, seega pidage palun kõneajast kinni. nüüd EFTD nimel äh, härra Valli, palun üks minut. suur tänu, president jah, tõesti, fakt on see, et see raport ütleb, et Euroopa Parlament peab äh, olema eeskujuks ja ei tohiks kalduda kõrvale sellest olukorrast, milles elavad meie kodanikud, kes peavad ennast ohverdama ja sellepärast tekitab küsimusi, miks on saadikute palgad veelgi enam suurenenud ja iga kuu sõidukulud kolm miljonit selleks, et Strasbourgi tuua iga kuu, vabandust, siiski iga aasta, lisaks sellele arvestades, kui kõrged äh, on palgad juba niikuinii. lisaks sellele oleme me kahe korra võrra suurendanud kulusid äh, kontorimööblile, kui me tõesti soovime seda teha, siis äh, peaksime me Euroopa ajaloomaja projekti lõpetama, mis on täiesti mõttetu me peaksime näitama head eeskuju tavainimestele nemad aga näevad pigem seda, et me ei tegutse sellisel viisil. aitäh, härra Valli! järgmisena registreeritud kõneleja, kõigepealt kolleeg Kölmel, palun üks minut. aitäh, härra president! ka mina tänan kõigepealt kolleeg Depreed tehtud töö eest, juba mitu korda on seda öeldud, aga ma arvan, et ei ole võimalik seda piisavalt rõhutada et me elame praegusel hetkel väga raskes majandus ja finantskriisis viissada viiskümmend miljonit euroopa liidu kodanikku saavad iga päev sõnumi et riigid peavad kokku hoidma ja sellepärast peaks Euroopa Parlamendi eelarve olema eeskujuks. mul on väga hea meel, et meil oli võimalik kulude tõusu piirata ühe koma kuuele protsendile, aga samal ajal peame me töötama ka selle nimel, et äh, ka seda protsendimäära vähendada, me peame siin õiged prioriteedid paika panema. minu jaoks just IT-valdkond mängib siin tähtsat rolli, ka siin peame olema me eeskujuks, sellepärast et ilma IT IT-ta me ei oleks töövõimelised, just sellepärast me peame hoolitsema selle eest, et meil ei tekiks IT-valdkonnas probleeme. aga teiselt poolt öeldakse, et me peame ka hoonete julgeolekut parandama, aga ma kardan, et me siin rahastame nii-öelda platseeboefekti, et see kõik näeb ilus välja, aga tegelikult julgeolek ei parane, aitäh! aitäh! veel üheks minutiks saab sõna Sander Loones, palun! Eh. aitäh, härra president, kallid kolleegid! Euroopal on usaldusväärsuse probleem, kodanike ja Euroopa Liidu vahel on suur lõhe. Euroopa Liidul on meil probleeme alati analüüsidega, mida me oleme kogu aeg korranud, me ei õpi tehtud vigadest. juba kakskümmend aastat on äh, kontrollikoda öelnud, et äh, on probleeme, iga, isegi kui me anname eelarve täitmisel kinnituse, igal aastal eelarvele nõuame me rohkem raha, samal ajal aga kodanikud ja valitsused peavad kokku hoidma. ja nüüd on tehtud ettepanek, et Euroopa Parlamendi liikmetele üldkulu huvitis tõstetakse tuhande viiesaja euro võrra Äh, igal kuul. muide, niimoodi me ei saa küll Euroopa Liidu mainet parandada. meie partei ja ka tegelikult kogu ECR fraktsioon hääletab selle ettepaneku vastu. kõik Flandriast pärit liikmed on lubanud ka seda teha. me tõesti soovime kõikidele fraktsioonidele anda sõnumi, et me peame selle ettepaneku vastu hääletama selleks, et parandada Euroopa Liidu usaldusväärsust. Ähm, aitäh, kallis kolleeg, läheme nüüd vaba mikrofoni vooru juurde ja üheks minutiks saavad sõna kolm inimest. kõigepealt Viktor Negrescu, palun. suur tänu, president. ma soovisin sel teemal sõna võtta eelarvekomisjoni liikmena, ma olen väga pettunud äh, lõpptulemuses, kuigi härra Depree on saanud laialdase toetuse, siis ebavõrdsus suureneb. me esindame siin kodanikke ning see lõpptulemus ei võta arvesse seda olukorda, et teatud riikides on, näiteks Rumeenias on assistentide maksimumpalk seitsesada eurot, mis on paljude liikmesriikide miinimumpalgast madalam. me piirame kohalike assistentide arvu isegi kui valimisringkonnad on väga erinevad. ma tahaksin, et minu küsimus kõlaks avalikult, aga ma tahaksin, et kõik näeksid seda, mida mina siin teen. demokraatia maksab raha, me ei tohiks demokraatiat vähendada ähm.. aitäh ja nüüd üheks minutiks saab sõna härra Marias härra president, tahtsin tõstatada kolm küsimust. kõigepealt eelarves on ette nähtud see, et teatud valdkonnakomisjoni sekretariaatidele eraldatakse rohkem vahendeid. aga transpordikomisjoni sekretariaadi eelarvevahendid ei ole suurendatud, tegemist on aga väga tähtsa komisjoniga, mis on otseselt äh, ka kontaktis Euroopa Liidu kodanikega, me räägime transpordist, äh, räägime liikumisvõimalustest äh, ja see on tegelikult ainus võimalus, kuidas Euroopa Parlament saab pöörduda otse kodanike poole see komisjon siis, sellepärast ma soovin, et transpordikomisjoni sekretäriaadile rohkem vahendeid eraldataks. siis räägiti siin ka kirjalikest küsimustest ja nende arvu piiramisest. see on ju meie parlamentaarne töö, kui me ei saa enam küsimusi esitada, siis on täiesti selge, et me kärbime iseenda pädevusi ja mina leian, et see on küll silmakirjalik, kui me hakkame majanduslikel põhjustel siin öö, äh, kärpima kirjalikult esitatavate küsimuste arvu. aitäh ja viimasena saab sõna kolleeg Jakovtšitš, palun. suur tänu, president. ma sooviksin tänada härra Dupreed nende jõupingutuste eest, mida ta tegi selleks, et see dokument koostada samuti tahaksin ma rõhutada seda, mida juba on öeldud, ehk siis me peame meie, tagama meie julgeoleku, julgeoleku eh, nii Brüsselis kui ka siin hoones ja me peame investeerima ka küberjulgeolekusse. ei ole mingisugust äh, küsimust, sest me oleme suurepäraseks sihtmärgiks neile, kellele me ei meeldi. lisaks sooviksin öelda järgmist mis puudutab meie büroosid ja assistente, on Horvaatias tekitanud tõelise arutelu. tahaksin reageerida teatud äh, märkustele, mida on tehtud, äh, kas äh, Brüsselis võiks olla rohkem akrediteeritud assistente või nii edasi. lisaks sellele sooviksin teada, millal kõik see jõustub, sest senini on see jäänud ebaselgeks jah, aitäh, kolleeg Jakovtšitš. ja nüüd saab kaheks minutiks veel kord sõna Gerard Depree, palun, selleks, et arutelu lõpetada uh, lugupeetud president, lubage mul kõigepealt äh, täpselt äh, vastata kahele kõnelejale. esiteks küsiti äh, küsimuste kohta, mida esitada võib. küsimusi võib ikka esitada, seda ei keelata ära. lihtsalt iga parlamendiliige saab ühes kuus esitada viis küsimust. see tähendab, et aastas võib küsida kuuskümmend küsimust. ja tegelikult küsib kaheksakümmend protsenti parlamendiliikmetest vähem kui kuuskümmend küsimust aastas, ehk siis vähem kui kakskümmend protsenti või umbes kakskümmend protsenti parlamendiliikmetest vastutab kogu selle tohutu hulga küsimuste eest, mis siin kogu aeg esitatakse, selle vastu, sellise situatsiooni jätkumise vastu ei ole kellelgi mitte mingit huvi. jah, teil on õigus mõelda, mida te mõtlete, minul jälle on õigus mõelda, mida mina mõtlen. ja mul on õigus ka praegu teile vastata, sest te küsisite teiseks, äh, see, mis puudutab äh, seda, kuidas rakendatakse reformi, et leida parem tasakaal registreeritud ja kohalike assistentide vahel Euroopa Parlamendis, siis esialgu on ette nähtud äh, koostöös juhatusega viia see reform läbi alates esimesest jaanuarist kaks tuhat kuusteist aga on ka üleminekuperiood, mis kestab äh, kuus kuud, sellepärast et äh, parlamendis praegu töötavatel isikutel on ju lepingud ja neid ei saa ühepoolselt ilma ette hoiatamata lõpetada. lisaks sellele, härra president, tahaksin ma öelda ka seda, et eelarveprojekt oli alguses hoopis teistsugune. mina aga olen siin raportöör ja seetõttu mul on kohustus saavutada ähm, kõigepealt kooskõla eelarvekomisjoni enamusega ja seejärel ka juhatusega, see tähendab seda, et on vaja teatud kompromisse, nendes kompromissides on sees teatud asjad, mis ei pruugi mulle meeldida, aga need tuleb sinna sisse panna. peale selle ma olen nõus nendega, kes raportit kritiseerisid. Teil on kahtlemata õigus oma arvamusele, aga on ka midagi, mida ma ei salli ja see on populistlik kriitika. siin oli sõnavõtte, kus öeldi, et eelarveprojektis äh, Äh, mida homme tuleb hääletada, on räägitud sellest, et parlamendi, parlament tahab lihtsalt rohkem raha taskusse panna, see aga ei ole õige me oleme need meetmed ette näinud selleks, et parlament teeks oma tööd paremini, et täidaks oma ülesandeid paremini ja seetõttu ma ei ole nõus populistliku ja poliiti-, politiseeritud kriitikaga. see ei ole õige ja ma nendin et äh, kui mõned tahavad täna Euroopa projekti tagasi lükata, siis tegelikult äh, on nende sõnavõtud mulle täiesti vastuvõetamatud ja ma kahetsen, et ma neid kuulama pean. aitäh, sellega on arutelu ammendunud ja hääletus selle küsimuse üle toimub homme.